Would... ma tahaksin nüüd alustada komisjoni koosolekut, kuigi väga vähe saadikuid on siin saalis, aga need, kes kohal on, palun nõudke istet ja alustame. päevakorda te olete näinud, ma loen, äh, arvan, et võime lugeda selle kinnitatuteks. seitsmeteistkümnenda septembri ja viieteistkümnenda oktoobri koosoleku protokollid on välja jagatud ja kui vastuväiteid ei ole, siis saame need lugeda heaks kiidetud tahaksin teid ka teavitada seega sellest, et hääletus Frontexi raporti üle, mis võetakse vastu ühiselt PETI ja libe komisjoni poolt, toimub esmaspäeval, kuueteistkümnendal novembril eh, kella kuuest alates ja see on üsna pikk hääletus, eh, sellepärast et meil on sada üheksakümmend viis muudatusettepanekut niisiis tahaksin teile veel meelde tuletada, et meil on ühine Betty Juuri seminar piiriüleste adopteerimiste kohta, mis toimub esimesel detsembril kella kolmest kella kuueni ja programm edastatakse ka peatselt. kas kellelgi on mingeid muid küsimusi? ei ole? siis läheme eh, infopunkti juurde, mis puudutab faktide kogumise missiooni Äh, Ühendkuningriiki möödunud nädalal. kõigepealt tahaksin avaldada tänu sekretäriaadile, Virpile ja ka Claire'ile, kes kahjuks praegu siin saalis ei ole. aga äh, edastage talle siis sõnum, et ta tegi ära fantastilise töö seda visiiti ette valmistades ning tegemist oli viljaka külaskäiguga mina juhatasin seda missiooni ning äh, edastan teile nüüd siis tagasiside. ühtekokku oli meid kaheksa. nagu te teate, meie eesmärk oli mitte äh, kohtuda petitsioonide esitajatega, vaid just äh, Äh, teiste sidusrühmadega ja see teema, mida käsitlesime, oli siis adopteerimine ilma vanemate nõusolekuga Ühendkuningriigis ja samuti äh, laste paigutamine kasuperedesse siis äh, kuritegelikul moel. niisiis, Inglismaa ja Wales on Euroopas ainulaadsed selle poolest, et palju lapsi, möödunud aastal üle viie tuhande, siis äh, esitati adopteerimiseks äh, ja tegelikult äh, Ühendkuningriik on üks vähestest Euroopa Liidu liikmesriikidest, kus adopteerimine ilma vanemate nõusolekuta on lubatud. me tahtsime teada, mis on põhjus, miks neid adopteerimisjuhtumeid on nii palju. meie külaskäik oli lühikene, aga meil oli võimalus kohtuda väga paljude ekspertidega, kes jagasid meiega oma kogu kogemusi ja seisukohti, kohtusime sotsiaaltöötajatega, ajakirjanikega Äh, juriidilist, psühholoogilist ja praktilist toetust pakkuvate ühenduste esindajatega, äh, vanemate ja lastega, kes selles menetluses olid osalised, kohtusime politsei äh, esindajatega, ka Scotland Yardi esindajatega, kohtusime ka pereõiguse e-, seltsi esimehe James Munbiga, kelle lähenemine on tema eelkäijate omadest täiesti erinev kohtusime ka Bulgaaria ja Läti diplomaatiliste talituste esindajatega Ühendkuningriigis ja ka nende juristidega, kelle erialaks on perekonnaõigus ja kohtusime ka ühe praeguse ja ühe endise parlamendisaadikuga, kes peavad aktiivset kampaaniat perekonnaõiguste eest ja selle eest, et pered peaksid jääma kokku algul näis, et me seisame silmitsi äh, <laughs> täiesti kokku sobivatute seisukohtadega, aga tänu mõttevahetustele, mis aset leidsid, saime selgema pildi sellest, millised on need väljakutsed ja osapoolte huvid. ja minu arvates suudame me siis sellest kõigest teha mõningaid järeldusi oma töödokumendis, mis järgneb sellele faktide kogumismissioonile. ja lõpetuseks tahaksin veel kord öelda, et see külaskäik oli väga huvitav ja väga kasulik meie kõigi jaoks Eh, kuna tegemist oli esimese faktide kogumise missiooniga meie sellel ametiajal, siis eh, pani see paika standardid ka järgnevateks visiitideks eh, selles osas, mis puudutab sisu kvaliteeti, osalust ja logistikat. ja nüüd on Claire ka saalis, nii et, et suur aitäh selle fantastilise töö eest, mida sa koos Virpiga tegid ning jääme ootama seda töödokumenti. nüüd seitsmes punkt see on laste töörühm, mille esimene kohtumine toimus üheksateistkümnendal oktoobril ja annaksin nüüd sõna Eleonora Eevile, kes annab meile ülevaate, mis seal koos, kohtumisel siis toimus. aitäh! nagu sa ütlesid, meie esimene kohtumine toimus esmaspäeval, üheksateistkümnendal oktoobril ning fraktsiooni liikmed Äh, ning töörühma liikmed vahetasid mõtteid selle üle, kuidas tööd korraldada, arutasime suulist äh, küsimust, mis puudutab lapse parimaid huve, selle küsimuse esitas Rahvapartei ja samuti äh, rääkisime Euro-, kuulasime ära ettekande kom-, siis mille tegid Euroopa Komisjoni e-, esindajad lastekaitsest. me otsustasime tegutseda nelja pealise teemaga, kõigepealt rahvusvahelised laste röövimisjuhtumid, siis jugendamti tegevus Saksamaal, siis adopteerimine ilma vanemate nõusolekuta Ühendkuningriigis ja meil oli tõesti see faktide kogumise missioon, mis oli väga huvitav. ja neljandaks otsustasime tegeleda Hispaania varastatud lastega Eh, ja loomulikult eh, võime me aasta jooksul veel teisi teemasid lisada. töörühm kokku kohtub kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal viis korda ja aprillis, juunis, septembris ja detsembris ning me üritame eh, kohtuda iga, iga kord siis vähemalt ühe väliseksperdiga kahe tuhande kuueteistkümnenda aastal, anname siis aru oma tegevusest töödokumendi vormis mis puudutab kahte suust, suulist küsimust laste parimate huvide kaitseks ähm, Euroopa piires, siis äh, töörühma liikmed tegutse-, tegelevad praegu küsimuse teksti väljatöötamisega, kohtume järgmisel teisipäeval, et anda lõplik kuju sellele e-, ettepanekule äh, ja lõppversioon peaks petitsioonide komisjonis minema hääletusele meie detsembrikuisel koosolekul ja kaks DG Justi ametnikku tulid ka kohale, et arutada Euroopa Liidu õigusakte, mille alusel me peame tegutsema, nimelt äh, Brüssel kaks A määrus. Nad äh, andsid meile siis üsna huvitava ülevaate sellest, milline on meie käsutuses olev õiguslik raamistik. järgmine äh, töörühma kohtumine toimub jaanuaris ja päevakava esitame nii kiiresti kui võimalik ja kui kellelgi on küsimusi, siis oleme loomulikult valmis vastama. aitäh! ja nüüd, ähm, äh, kui kellelgi on küsimusi, siis teil on võimalus seda teha või kui kellelgi on mingeid kommentaare, äh, Tatjana Stanuka ja siis Peeter Jaar. jah, aitäh! Äh, mul on tõesti hea meel, et meil on selline töörühm olemas ja ma soovin neile kõike paremat äh, ja soovin edu ka Eleonora Eevile, kes seda töörühma juhib. kahjuks mina ei saanud kohal olla, minu assistent oli kohal. ja mul on üks ettepanek ühe teemaga seoses Eh, esitan selle ettepaneku kogu petitsioonide komisjonile, see puudutab ühte petitsiooni eh, Põhjamaad, eh, Rootsi, Taani ja Soome kohta. seda petitsiooni toetab ka väga suur vabaühendus, mis tegutseb kõikides Põhja-Euroopa riikides, sealhulgas ka Norras ja tegeleb laste juhtumitega just ja ma sooviksin väga, et me leiaksime päevakorras äh, äh, meie järgmiste aasta kohtumiste päevakorras äh, ruumi ka selleks teemaks võib-olla veebruaris, et me saaksime siis selle petitsiooni päevakorda panna ja loomulikult ma loodan, et meil õnnestub selle teemaga tegeleda ka töörühmas. aitäh! Äh, aitäh, ütleb härra Jaar. ka äh, mina soovin töörühmale kõike head, äh, sest tegemist on tõesti väga üh-, olulise töörühmaga ja ma arvan, et väga hea on ka see, et töörühm on juba ise paika pannud selle, et esimese tööaasta lõpus annab meile ka aru oma tegevust ja vähemalt äh, meil on siin kaks suurt probleemi petitsioonide komisjonis, kõigepealt äh, sellised ini-, kõiki inimesi puudutavad äh, teemad, mille puhul tuleb välja selgitada, kus meie Euroopas oleme vastutavad ja millised küsimused ei kuulu meie pädevusse ja kui on selge, et meie siin Euroopas oleme pädevad, Äh, siis tuleb kiiresti ka äh, aidata kaasa vajalike muudatuste tegemisele. Äh, niisiis ähm, me peame, me saame ju mõjutada ka parlamendi õigusloomalast tegevust ja peamegi seda tegema ja teiseks, mis puudutab ka seda faktide kogumise missiooni Londonis, alati on mingeid asju, mis jäävad niimoodi kahe valdkonna vahele, jah, võib öelda, et jah, see on Brüsseli pädevuses, see on liikmesriikide pädevuses aga nagu inimeste puhul ikka, on selliseid juhtumeid, mis, mille kuu-, pädevus, mille puhul pädevused ei ole päris selged. ja eh, siis me peaksime tõesti eh, midagi tegema ja vaatama, et me ühtegi osapoolt ei kahjustaks. Eh, niisiis me peame ikkagi üritama siin midagi teha, nagu ma ütlesin, ma soovin töörühmale kõike head et ähm, nad leiaksid tõesti sellise lähenemise, sellise stiili, mis liikmes äh, äh, riikides tõesti võimaldab läbi viia vajalikke muudatusi, aitäh. Eleonora, kas sa soovid midagi lisada äh, ja selle teema kokku võtta? jah, tahaksin lihtsalt tänada kolleege soovide eest heaks tööks, heaks koostööks, ma olen täiesti kindel, et meil õnnestub tegeleda nende teemadega, tegemist on tõesti väga tundlike teemadega ja me loodame, et teeme seda kõige paremal võimalikul viisil. ma arvan, et me oleme juba astunud õige sammu ja me jätkame selles suunas edasiliikumist, aitäh! ja aitäh, et sa oled selle komisjoni esinaine ja ma arvan, et me peame kõik olema väga uhked selle üle, et meil õnnestus selline töörühm luua ning ähm, jääme ootama siis teie töö lõppjäreldusi ja teie nõuandeid selles osas, kuidas keeruliste ja äh, tundlike petitsioonidega ümber käia. aga nüüd läheme siis kaheksanda päevakorrapunkti juurde milleks on äh, petit resolutsioon null kaheksa kaheksa neli aastast kaks tuhat neliteist, selle on esitanud Sara Lafuente Hernandez, siia on kirja, alla andnud viis, allkirja andnud viis inimest, tegemist on Belgia valitsuse eh, poolse inimeste eh, liikmesriikides vabalt ringi liikumise õiguse rikkumisega, kas jah, petitsiooni esindaja on kohal ja tahaksin talle kohe ka sõna anda, aga mitte kauemaks kui viieks minutiks, palun, teil on sõna Äh, suur aitäh. tere äh, hommikust. Äh, kaaspetitsiooni esindajate nimel tahaksin tänada seda komisjoni ja Euroopa Parlamendi liikmeid, kes on seda petitsiooni toetanud ja on meid täna siia kutsunud. ma arvan, et me kõik oleme selle petitsiooni taustaga tuttavad Äh, meedia kajastas neid väljasaatmisi, mis äh, aset leidis, nimelt Belgia saatis välja siis äh, kaks tuhat seitsesada Euroopa Liidu kodanikku aastal kaks tuhat kolmteist ja sellised väljasaatmised jätkusid ka aastal kaks tuhat neliteist. kuivõrd mul ei ole väga palju aega, siis juhiksin tähelepanu vaid peamistele asjadele, mis meie arvates selle Belgia tava juures kõige proble probleemsemad on ja mis puudutavad ka Euroopa Liidu direktiivi kaks tuhat neli kaldkirjast kolmkümmend kaheksa. see direktiiv käsitleb Euroopa Liidu kodanike vaba liikumist ja õigust liikmesriikides elada. seal direktiivis on välja äh, toodud ka piirangud sellele õigusele, aga probleem on selles, et ähm, Belgia reeglid lähevad palju kaugemale kui see, mida direktiiv ette näeb. meie uuring näitab, et Belgias on olemas süsteem, mille läbi eh, kohalikud võimud eh, ja Välisministeerium eh, võrdlevad inimeste andmeid, mm, sest toimub pidev süstemaatiline kontroll Euroopa Liidu kodanike üle, nende välisriikide kodanike üle, kes tahavad elada Belgias, see on vastuolus äh, Ähm, direktiiviga, sest et selliseid automaatseid väljasaatmise korraldusi ei tohi kasutada. selline tava äh, rikub ka Euroopa Liidu kodanike võrdse kohtlemise kohustus Belgias, sellepärast et äh, mitte Belgia kodanikke kontrollitakse sellest hetkest alates, kui nad ennast Belgias registreerivad ja Belgia kodanike puhul sama kontrolli ei kohaldata. nii et, et äh, Äh, siin äh, ei peeta kinni võrdse kohtlemise põhimõttest. ja samuti ei peeta kinni ka äh, andmekaitseõigustest ega eraelu puutumatuse õigusest, sest et andmeid inimeste eraelu kohta koguvad kohalikud omavalitsused. kui inimesed taotlevad kohalikult omavalitsuselt sotsiaaltoetusi, siis kasutatakse neid andmeid ilma inimeste nõusolekuta nende väljasaatmiseks on ka teisi probleeme, sellepärast et äh, otsused väljasaatmiste kohta ning äh, kodanike kustutamine elanike registrist, see toimub ilma inimeste enda nõusolekuta. lisaks sellele rikutakse ka põhiõiguste hartat. me oleme mures Äh, selle üle, et kas see, mida tehakse, ikkagi on mõistlik. Äh, sellepärast, et me soovime, et Belgia seadustes oleksid kriteeriumid korralikult defineeritud, praegu on siin tuginetud lihtsalt juhtumipõhisele lähenemisele ja see tähendab ka seda, et otsused, mis langetatakse, on tihtipeale väga meelevaldsed ja inimesed ei teagi, mida nende konkreetse juhtumi puhul oodata. ja lõpetuseks tahaksime öelda, et need otsused inimesi välja saata ja eh, mitte lasta välisriigi kodanikel ennast registreerida, on ebaproportsionaalsed. Euroopa Komisjon oma vastuses üritab seda argumenti küll vähem olulisena näidata, aga eh, ei selgitata seda, milline või, see võivad olla tagajärjed kodanike jaoks, kui inimene lihtsalt süsteemist kustutatakse, see mõjutab inimese igapäevaelu ja muudab tema olukorra Belgias väga keeruliseks. me leiame ka, et direktiiv ise äh, rikub Euroopa Liidu õigust. Euroopa Liidu äh, kodanike äh, võrdse kohtlemise põhimõtet, võrdset kohtlemist seaduses ja mittediskrimineerimist kodakondsuse alusel. sellepärast, et direktiiv tegelikult lubab Äh, vaba liikumise õigusest ilma jätta terve rida Euroopa Liidu kodanikke ja siin praegu jäetakse nad kõrvale äh, nende sotsiaalse ja majandusliku seisundi tõttu. direktiiv jätab liikmesriikidele sellise manööverdamisruumi ja me näeme, mis selle tulemusena juhtub tähendab, et võetakse vastu kitsendavaid õigusakte ning asutatakse, asutakse ksenofoobsetele ja Euroopa vaenulikele seisukohtadele paljudes Euroopa riikides ja ma arvan, et see peaks Euroopa institutsioonidele tõsist muret valmistama. institutsioonid vastutavad selle olukorra eest Nad ähm, rõhutavad seda, et inimestel on õigus vaba liikumisele liikmesriikide vahel, seda on aastaid tehtud, nüüd meil on majanduskriis ja sellega kaasnev ja nüüd oleks aeg, et Euroopa Liidu institutsioonid näitaks, kas nad endiselt usuvad eh, Euroopasse, eh, egalitaarsesse, sidusasse Euroopasse. niisiis lõpetuseks. Eh, lõpetuseks me usume, et selle Äh, teemaga tuleb tegeleda ja Euroopas ei saa luua teisejärgulisi kodanikke, kellelt, kellelt on teatud õigused võetud, aitäh! aitäh teile! Te teate, et kõige naljakam asi on juhtunud, komisjoni esindaja ei ole kohal. kas äh, Carolyn Lou, mõni kolleeg on kohal? Provdoros Mavromiidis äkki on kohal. tere tulemast, teil on sõna. ja nüüd on ka proua Luu kohale jõudnud. ise otsustage, kes sõna võtab ja selgitab komisjoni seisukohta selles küsimuses I feel a bit sorry for you, take your time. ja mul on teist kahju, jah. Ähm, äh, võtke ma, äh, võtke endale aega ja teised siin saalis, äh, öelge oma naabrile midagi kena jah, ma võtan sõna prantsuse keeles, sest see petitsioon puudutab Belgia juhtumit Äh, petitsioon seab vaidluse alla Belgia võimude otsuse keelata elukohaõigus Belgias teatud äh, Euroopa liikmesriikide kodanikele. Äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal meedias räägiti, et Belgia välismaalastega tegelev AVE on välja saanud, üks hetk palun. probleem on selles, et hispaania keele tõlge puudub ja on inimesed, kes Äh, kuulavad, kas nüüd tõlge toimub? Äh, vabandust, ma teid katkestasin, võib-olla alustate otsast peale. niisiis, ma kordan, see petitsioon äh, seab kahtluse alla Belgia võimude otsuse, millega keelatakse elukohaõigus teatud Euroopa riikide kodanikele jaanuaris kaks tuhat neliteist paljud ajalehed, meediakanalid edastasid infot selle kohta, et Belgia välismaalastega tegelev amet on äh, üle kahe tuhande seitsmesaja Euroopa Liidu kodaniku välja saatnud kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja tahaksin kõigepealt äh, oma meelde tuletada, millised on õigused, mis meil Euroopa Liidus on ja mida me oleme ka Belgia võimudega alustanud. kõigepealt Euroopas äh, me räägime aluslepingu artiklist kakskümmend üks, tegemist on Euroopa Liidu toimimise lepinguga. kõikidel Euroopa Liidu kodanikel on õigus vabalt ringi liikuda ja elada eh, teiste liikmesriikide territooriumil. seesama artikkel täpsustab ka, et see, sellel õigusel on teatud piirangud ja sellega kaasnevad teatud tingimused, mida ette näevad aluslepingud ja rakendussätted eh, juba ise see leping näeb ette teatud piiranguid. Äh, tegemist on siis äh, äh, teise direktiiviga, mis siis selgitab, millised on need tingimused, millel Euroopa Liidu kodanikud ja nende pereliikmed saavad Euroopa Liidus ringi liikuda. siin on paigas siis tingimused, mis puudutavad riigis viibimist rohkem kui kolm kuud, kolme kuu jooksul ei ole mitte mingeid tingimusi, igas liikmesriiki võib minna ja jääda seal sinna kolmeks kuus, kui aga see viibimine on ähm, pikem, siis liikmesriik, jah, kodanikel on õigus viibida teises riigis, kui nad töötavad, otsivad tööd ähm, või kui neil on piisaval sissetulek ja täielik haiguskindlustus Äh, see on siis kirjas selles direktiivis ja direktiivis täpsustatakse ka, et Euroopa Liidu äh, liikmesriikide kodanikud ja nende pereliikmed omavad elukohaõigust siis, äh, kui nad ei muutu sotsiaalkaitsesüsteemile koormavaks. niisiis, kui Euroopa kodanik ei täida või ei täida enam neid tingimusi, mis direktiivis kirjas on, siis liikmesriigid võivad, nad võivad, nad ei pea, võivad otsustada, et inimestelt tuleb äh, riigis viibimise õigus ära võtta ja äh, inimest ka sellest teavitada. ja mm, Belgia on väljastanud siis korralduse inimestele Belgia territooriumilt lahkuda. oluline on aga täpsustada, et need otsustused äh, võeti vastu austades menetluslikke tagatisi, mis direktiivis on ette nähtud ja ma piirduksin eelkõige Euroopa õigusega ja tahaksin selgitada seda, et äh, komisjon äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kevadel äh, võttis ühendust Belgia võimudega selleks, et olukorda arutada, sest isegi siis, kui Euroopa õigus lubab a priori Äh, liikmesriigil ära võtta äh, riigis resideerumise õiguse, siis selline süsteem nagu Belgias on rakendatud, äh, tekitab küsimusi. Belgia on loonud automaatse andmevahetussüsteemi ähm, sotsiaalhoolekandega tegelevate asutuse vahel ja välismaalastega tegelevate ametkondade vahel niisiis, kui üks Euroopa Liidu kodanik äh, teatud kuude jooksul on saanud sotsiaalabi, äh, siis need andmed saadetakse välismaalastega tegelevasse asutusse, kes saab kontrollida, kas Euroopa kodanik endiselt täidab riigis viibimise tingimusi. niisiis äh, ning komisjon esitas Belgia võimudele terve rea küsimusi ja sai selgitusi teatud küsimustes. teatud töölepingute tüübid, mis on seotud ka sotsiaaltoetustega, leiavad tunnistamist ainult Belgias ning ähm, ka need kodanikud, kellel oli selline leping, siis said korralduse lahkuda Belgiasse äh, äh, sellised äh, lepingud siiski annavad nendele inimestele õiguse, et neid peetakse töötajateks inimesteks ja seega neil on õigus äh, Belgias elada. Äh, arutelud on või kõnelused on veel käimas Belgia võimudega kahes põhilises küsimuses. kõigepealt administratiivne menetlus selleks, et inimesi teavitada resideerimisõiguse äravõtmisest ja Äh, siis ka kuidas edastatakse see riigist lahkumise kohustus töötutele, kes on äh, Belgias enne töötanud ja nüüd on töötuks jäänud. ning mis puudutab menetlust, äh, siis on veel üks oluline punkt, mis vajab selgitamist, nimelt info, mis antakse Euroopa kodanikele ning nende võimalus olla ära kuuldud ja Eh, esineda eh, siis, eh, esitada oma argumente vastuseks siis Belgia võimude otsusele elamisõigus ära võtta ja nõuda riigist lahkumist. ja üsna huvitav on see, et hiljuti jõudis Euroopa kohtusse küsimus, kus küsitletakse, kas põhiõiguste harta artikkel kakskümmend üks kehtib liikmesriikide kohta, tegemist on tõesti põhimõttelise küsimusega selles arutelus, selle, sellepärast et äh, selles artiklis nelikümmend üks nõutakse häid haldustavasid ja täpsustatakse, et äh, õigus heale haldustavale äh, sisaldab ka õigust, et inimest kuulatakse ära, enne kui võetakse vastu mõni meede, mis teda ebasoodsalt mõjutab. niisiis näiteks nagu otsus riigi territooriumilt lahkuda niisiis, hea haldustava näeb ette ka seda, et juurdepääs olema, peab olema kõigile inimestele ja kõigile dokumentidele, mis teda puudutab ja samas tuleb kaitsta loomulikult konfidentsiaalsuse ametisaladused, niisiis administratsioonil on kohustus oma otsuseid motiveerida. Euroopa Kohtu tõlgendus selles küsimuses Äh, on äh, väga oluline selleks, et jätkata arutelusid Belgia võimudega äh, ja komisjon sõltub siis sellest tõlgendusest. see küsimus jõudis kohtusse enne suve ja tõenäoliselt peame ootama kuni aasta, et kohus langetaks otsuse Ehm, ma arvan, et see on tõesti äärmiselt oluline selleks, et tagada inimeste vaba liikumine. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et komisjon jätkab kontakte Belgia võimudega ja me tahame täielikult rakendaks eelnõu see direktiiv, mis puudutab kodanike vaba liikumist, see oleks meie poolt kõik, aitäh! suur tänu! tänan ka huvitava ja põhjaliku ulatusliku aruande eest. sellele vaatamata stressis olite, kui te tulite kiirustades, ometi kõik oli väga kena. aga nüüd on kolleegidel võimalik küsimus esitada ja proua Valina esimesena. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros apoyamos. ma tänan. jah, me toetame täielikult seda petitsiooni, sest me mõistame, et on rikutud direktiivi ja see jätkub ja põhjuseks on pelge seadus. esiteks süstemaatiliselt kontrollitakse residentsustingimuste täitmist ja ei kohelda ka võrdselt mm, Belgia kodanikke teistest riikidest pärit kodanikega ja väljasaatmine, kui ollakse kaotanud töö mingil põhjusel Äh, nüüd äh, majanduslikud nõuded, neid saab esitada erinevalt. Äh, ja koheldakse erinevalt Belgia kodanikest pereliikmeid ja välismaalastest pereliikmeid. samuti on rikutud õigust otsida tööd kõikjal Euroopa Liidus meil lõunapoolsetes riikides praegu on väga suur tööpuudus ja kasinusmeetmed lihtsalt sunnivad noori meilt lahkumas. Hispaanias on viiskümmend protsenti noori tööta, mis tähendab, et nad peavad lahkuma selleks, et tulevikku leida ja nad lahkuvad teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja nüüd on majanduslike tõkete ees ja see on põhiõiguste harta rikkumine. mis siis Euroopa Liidust on saanud, inimesed antakse kohtu alla mm, sõltuvalt sellest, kui palju raha neil pangakontol on. aga nii toimub. Euroopa Liidu aluslepingu üheksanda artiklit on samuti eh, rikutud, eh, seal öeldakse, et Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikke ei tohi mm, kuidagi panna erinevasse olukorda, neid diskrimineerida. Ehm, ma arvan, et me ei saa nüüd oodata aasta kaks tuhat seitseteist lõpuni, mis nende inimestega juhtub, kes praegu menetluses on, kas saatakse välja või kuidas? või jäävad nad sellisesse ebakindlasse olekusse, teadmatusse, see on kõik väga tõsine. Euroopa Liit peab oma põhimõtetele truuks jääma. Need on põhimõtted, mis on Euroopa Liidu alusmüüriks ja kriis on nüüd ajendanud äh, rassismi, diskrimineerimist. see, me ei tunne enam Euroopa Liitu äragi. tegemist on väga tõsise küsimusega. nii et on vaja esitada see küsimus plenaarile arutamiseks ja vastu võtta resolutsioon me leiame, et komisjon ei ole ka korralikult meid kuulanud, me tahame selle tõstatada täiskogul, tahame arutelu ja vastuseid ja komisjon peab meile ütlema, mida komisjon kavatseb nüüd ette võtta ja kuidas ta lahendab nende inimeste probleemi. ei saa et lubada, et selline majanduslikel põhjusel diskrimineerimine jätkub. meil on kaupade vaba liikumine tagatud, on vaja ka, et inimeste vaba liikumine oleks jätkuvalt tagatud Euroopa Liidus No... ma tänan, mul ei ole rohkem sõnasoove. kas on veel keegi, kes tahaks sõna võtta? ei? siis sellisel juhul ma annan tagasi sõna petitsiooni esitajale Sara Lafuente Hernandesele. Muchas gracias. Bueno, ha sido una pena que... suur tänu. jah, häbilugu, et komisjoni esindaja ei olnud kohal, kui ma oma sissejuhatuse esitasin. mul on sellest tõsiselt kahju. ja kahju ka, et parlamendisaadikud rohkem seda teemat ei kommenteerinud, tegemist on väga delikaatse teemaga, sellel on kaugeleulatuvad ja otsesed tagajärjed Euroopa Liidu kodanikele eriti lõunapoolsetest riikidest, aga ka idapoolsetest riikidest tuntakse juba selle mõju ja mul on kahju, et eh, siin ei olnud pikemat arutelu. üsna pettumust valmistav on see. aga ma tänan äh, saadikut vastuse eest ja me soovime, et komisjon jätkuvalt selle teemaga tegeleks. ma ei tea, kas küsimuse kaudu või milline menetlus oleks kõige õigem, kas seda arutada täiskogul või kuidas, aga tähtis on, et parlament näitaks üles algatust ja kaitseks Euroopa Liidu kodanikke, see puudutab ju kõiki. ma jagan ka äh, seda muret, mis kõlas saadiku suust. komisjon ütles, et on tulemas Euroopa Kohtu otsus selle kohta, kas eh, põhiõiguse harta kohaldub liikmesriikide ametiasutustele või mitte, et sellise otsuse langetamiseks kulub aasta, aga kohe on vaja otsust, sest tuhandeid inimesi puudutab see küsimus Euroopa Liidus ja see kahjustab ka Euroopa Liidu mainet. Uh, like... ma tänan ja tahan öelda, et komisjoni esindaja on valmis teiega kohe rääkima pärast seda kohtumist, nii et teie kahevaheline dialoog loodetavasti on e, isegi viljakam teie jaoks sisuliselt. ja nüüd härra Marten. No, simplement je veux réagir, c'est, euh, je suis sens-. ma tahaksin lihtsalt ka omalt poolt paar sõna öelda. ma vabandan, et ma hiljaks jäin. Äh, alati reageerin. Äh, ma ei tea kõiki üksikasju selle juhtumi puhul, aga kui ma loen teatist, siis ma leian, et ükskõik mis põhjusel äh, mõni riik takistab vaba liikumist, siis ei ole see vastuvõetav. mina toetan väga sotsiaalset Euroopat ja vaba liikumist. et see kõik tõesti toimiks reaalsuses. äkitselt kõik hakkasid sõna tahtma. proua Zevi ja siis lõpetame. Sì, anche io volevo semplicemente fare un intervento a sostegno di questa petizione. Ma tahtsin lihtsalt toetada eh, seda petitsiooni minulegi tundub, et see on enne kuulmatu. härra Martingi viitas sellele, et meil toimub ainult kaupade vaba liikumine Euroopa Liidus, inimesed selle liik-, vaba liikumise alla ei kuulu. oma igapäevaelus koh-, põrkuvad nad kokku väga paljude takistustega. tuleb austada inimõigusi, meil on vaja selgus selle petitsiooni osas, see peab jääma avatuks ja meil on vaja seda igati toetada. ma arvan, et meil kõigil on siin ühine seisukoht sellest, nii et teen kokkuvõtte. loomulikult petitsioon jääb avatuks, me saadame kirja Belgia ametivõimudele, palume täpsemalt neilt informatsiooni ja viitame ka sellele, mida kolleegid siin ütlesid artikli üheksa kohta mis puudutab võrdset kohtlemist, mittediskrimiseerimist, samuti artikkel kakskümmend üks Euroopa Liidu toimimise lepingus näeb ette, et peab olema garanteeritud vaba liikumine ja õigus elada Euroopa Liidu liikmesriikides. ja ma küsin ka Belgia ametivõimudelt, et millised on protsessuaalsed garantiid, näiteks õigus olla ära kuulatud, ja võimalus reageerida argumentidele oma juhtumis, enne kui isik välja saadetakse riigi territooriumilt. seda kõike me saame teha. nüüd proua Valina ettepanek, suuline küsimus esitada ja resolutsioon vastu võtta. me kõik teame, et see peab kõigepealt minema arutlusele koordinaatorite kohtumise päevakorda ja siis seal arutame, kuidas edasi talitada, nii et sekretäriaat pani selle nüüd kirja ja me tegutseme meie eeskirjade järgi. aga nagu paljud saadikud ütlesid, õigus vabale liikumisele on üks põhialuseid Euroopa Liidus ja seda ei tohi kunagi rikkuda. ja meie komisjon ka leiab seda ja see on selles üksmeelne. tahaksin juhtida tähelepanu ka sellele, et meie komisjon koos libe komisjoniga on käivitanud uuringu vaba liikumise kohta, seda viib läbi meie uuringute osakond ja märtsikuus kaks tuhat kuusteist saame me selle uuringu tulemused, nii et väga õigeaegselt. aeg-ajalt me näeme, kuidas asjad omavahel hakkavad äh, Äh, nagu põkkuma ja äh, pildi killukesed äh, hakkavad kokku sobituma ja moodustavad tervikpildi. nii et ma tänan veel kord proua Lofuente Hernandest ja tahan öelda, et meie komisjon on ühtne ja toetab kahel käel teie petitsiooni ja töötab selle kallal edasi. nii et suur tänu, et tulite ja aitäh, et ka nii täpselt kõigest rääkisite oma sõnavõtus. ja nüüd ma teen ettepaneku, et te peate oma dialoogiga komisjoni esindajaga. suur tänu, et tulite ja võite kindlad olla, et me tegeleme selle küsimusega lähipäevil you know, today is a very täna on väga äh, õnnestunud päev meil, me oleme kogu aeg ajast ees, seda ei ole kunagi varem juhtunud. nii et kümneminutiline paus. ja ma loodan, et kõik tulevad ka tagasi kell üksteist kolmkümmend täpselt juba istuvad oma toolides, et me saaksime hakata tegeleda libe äh, komisjoni ka koostatud ühisraportiga, mis puudutab ombudsmani eriaruannet Frontexi kohta. nii et väike paus ja siis olge palun tagasi. okei okay,, welcome back, I hope that the... hästi, ma loodan, et sellest äh, väikesest pausist oli kasu, et see oli meeldiv ja nüüd tervitaksin siin meie külalisi ja ka teisi liibekolleege, väga tore, et meil taoline ühine kohtumine täna toimub. ehk siis äh, soojad tervitused mõlemale komisjonile, meil on teine kohtumine selle raporti teemadel. me tahaksime koos vaadata läbi muudatusettepanekud, mis me oleme saanud ja neid on kokku täpselt sada üheksakümmend üheksa, koheselt pärast äh, meie kohtumist variraportöörid ja raportöörid kohtuvad omavahel ja üritavad äh, otsida kompromisse, see toimub siis vahetult pärast meie tänast koosolekut mõlemad komisjonid on leppinud kokku, et kasutatakse inglise keelt, aga kui on teised keeled peale inglise keele, siis eh, enne eh, eilset tähtaega saadetud muudatusettepanekud on eh, tõlgitud eilseks pärastlõunaks ja need on lisatud koonddokumenti, mis on eile õhtul ka laiali saadetud. kõigepealt tahaksin anda sõna oma Äh, kaasesimehele Kinga Kallile Liibest ja siis raportööridele ja seejärel ka variraportööridele ja teistele, kes äh, on sellest äh, teemast huvitatud. Kinga, palun. aitäh. Cecilia. meil toimus väga viljakas arutelu teisipäevasel ühiskohtumisel mõlemad raportöörid äh, rõhutasid, et äh, koostöö on hea, ma loodan, et see jätkub ja kui me arutasime täna muudatusettepanekuid, äh, et raport saaks esmaspäeval vastu võetud, siis mingem kohe raportööride juurde, seejärel variraportöörid ja siis muudatusettepanekuid teinud saadikud, aitäh, Cecil, aitäh! ja minul esinaisena on äh, suur au teha liibekomisjoniga siin koostööd, sest petitsioonide komisjon ei ole õigusloomeline komisjon ja seetõttu peame tegema koostööd õigusloomeliste koostöödega selleks, et äh, meie tööl oleks ka tulemus ja need äh, teemad kuskile jõuaksid. suurepärane võimalus, nüüd annaksin sõna Roberta Metsalale. aitäh, Cecilia, aitäh, Kinga ma tahaksin tänada kõiki kolleege ja suur tänu selle huvi eest, mida te olete üles näidanud. ma saan teile kinnitada, et äh, oleme kolleegidega teinud äh, väga head koostööd selle raporti koostamisel. me oleme üritanud arvesse võtta kõiki teie arvamusi nendes kompromissides, mille osas me kokkuleppele saime ja eile üllatas meid positiivselt äh, see, kui suur huvi oli selle raporti suhtes tekkinud, me saime kakssada muudatusettepanekut parlamendisaadikutelt, kõikidelt fraktsioonidelt ja kuivõrd te olete olnud valmis Äh, vastu võtma ingliskeelseid äh, muudatusettepanekuid, siis ka, kellel räägib äh, täpsemalt potentsiaalsetest kompromissmuudatusettepanekutest pärast minu sõnavõttu ja sissejuhatusena tahaksin öelda, et oleme saanud muudatusettepanekuid, kus viidatakse positiivselt Frontexile ja Frontexi kohustustele ja tööle põhiõiguste kaitsel, sealhulgas mm, faktidele, mille kohaselt agentuur on arvesse võtnud äh, peaaegu kõiki ombudsmani soovitusi, samuti oleme saanud soovi-, äh, muudatusettepanekuid, kes soovivad äh, kaebuste mehhanismi täpsustada, samuti räägitakse kolmandate riikide koostöö, agentuuridega koostööle ja täpsustused on lisatud selle kohta, et Frontex peab kehtestama juriidilised kaitsemeetmed taoliste isikute kaebuste menetlemise süsteemi jaoks. kolleegid toetasid ka täiendavaid ressursse, mis tuleks eraldada Frontexile selleks, et äh, põhiõiguste äh, büroo saaks piisavalt äh, töötajaid ja ressursse kaebustega tegelemiseks, see on väga oluline, sest vastasel juhul Frontexil ei õnnestu neid soovitusi ja seda mehhanismi tõhusalt rakendada. lõpetuseks oleme saanud äh, mitmeid muudatusettepanekuid äh, erinevate äh, haavatavate inimrühmade kohta ja eriti tasub siin mainida taoliste rühmade kaitset, nagu saatjata alaealised, SKA räägib täpsemalt üksikasjadest, aitäh! aitäh! mul on hea meel anda sõna SKA Kellerile, kes oli kaasraportöör. kuulame teid suure huviga aitäh! ja aitäh tõepoolest kolleegidele suurepärase koostöö eest, eile, eilseks tuli esitada kõik muudatusettepanekud, osadel on, osad on väga palju tööd teinud ja nad on olnud terve öö üleval, üritades kompromisse leida, pärast seda koosolekut toimub variraportööride kohtumine, ma loodan, et kõik saavad kohale tulla, et me saaksime detailselt läbi vaadata kõik kompromissettepanekud, mis me oleme välja pakkunud ja ma arvan, et me suudame teatud teemadega edasi minna, näiteks äh, kui me räägime koostööst kolmandate riikidega, osad äh, on äh, seda väga rõhutanud ja ma loodan, et me kõik suudame kokkuleppele jõuda, mis puudutab keerulist olukorda Front-, Frontexi ja seitsmeteistkümne riigi vahel, kes on osalised nendes operatsioonides ja nii edasi, oleme rääkinud maininud ka anonüümsed, anonüümsetest äh, kaebustest osadele need ei sobinud, teistele sobisid, vaatame, kas äh, jõuame kompromissile. muudatusettepanekuid tehti ka keelte teemadel, mida võiks kasutada töös ja, ja info jagamisel. ma loodan, et suudame välja pakkuda teksti, mis on kõikidele vastuvõetav selles küsimuses, näiteks ka kuidas äh, ametnikke tuvastada, teate, millest siin jutt on ja milliseid kompromissettepanekuid veel teile välja tuua eraldi, näiteks koostöö põhiõiguste ametniku ja liikmesriikide ombudsmanide vahel ja vastavate ametiasutuste eh, vahel, ka sellega peaksime tegelema, nagu ka vaatama võimalikke meetmeid, mida Frontex saab tarvitusele võtta kui toimuvad äh, jätkuvad inimõiguste riived. nüüd, mis puudutab piisavat personali ja äh, finantseerimist, äh, arutame seda teemat variraportorite hulgas, ma arvan, et meil kõigil on ühine eesmärk, oluline on kaitsta haavatavaid rühme ja peaksime mm, kaitsma inimesi ka soopõhise diskrimineerimise eest inimõiguste rikkumise vahel ja samuti mm, oleme saanud äh, täiendavaid muudatusettepanekuid, ehk siis äh, üritame saavutada kompromissi, variraportorite kohtumine toimub äh, pärast koosolekut, ma loodan, et me saavutame kokkuleppe, meil on kakssada muudatusettepanekut, meil läheb üksjagu aega nende läbitöötamiseks, hääletamine on esmaspäeval, me üritame tõesti kompromissi leida, ülejäänu jääb siis lihtsalt hääletamiseks. aitäh kõikide muudatusettepanekute eest ja koostöö eest ja ka koostöö eest lähipäevadel, aitäh! ma tean, et võime olla kindlad, et muudatusettepanekuid äh, kaalutakse väga hoolikalt äh, kahe raportööri ja variraportööride poolt nüüd äh, annan sõna variraportööridele. härra Märten, palun. aitäh tõepoolest tegemist on raportega, mis on põhjustanud palju muudatusettepanekuid, tekitanud palju küsimused ja see lõppraport peaks üritama parandada Frontexi toimumist, toimimist Ehm, ma olen tänulik nendele, kes esitasid muudatusettepanekuid, mis puudutasid just äh, rasedaid naisi, alaealisi, kõige haavatavamaid äh, gruppe. Ehm, äh, Frontexil on jah olnud probleeme teatud õiguste aktsepteerimisega, nii et, et Äh, äh, seda, neid õigusi tuleks siiski austada mitmetel põhjustel ja tahaksin julgustada kuul-, koostööd Euroopa varjupaigataotluse tugikeskuse ja Frontexi vahel, äh, selleks, see olekski minu poolt üldiselt kõik, üldiselt ma arvan, et tegemist on tekstiga, mis on üsna tasakaalus, mida saab veel parandada, selleks, et parandada sisserändajate ja pagulaste õigusi, aitäh! aitäh! härra Noži. Thank you very much. suur tänu. aitäh selle töö eest, mis on tehtud selle hea dokumendi loomiseks ja aitäh nende kahesaja muudatusettepaneku eest, me peaksime rõhutama, et äh, väga oluline on luua äh, toimiv äh, kaebuste mm, süsteem pagulastele ja sisserändajatele, kui nende õigusi rikutakse, selleks, et see mehhanism toimiks, on vaja piisavalt äh, finantsvahendeid äh, ja tuleb Frontexi tugevdada. me ei saa unustada ka seda, et me ei tohiks äh, üle jõu käivat äh, halduskoormust tekitada agentuurile, sest äh, neil on muud väga olulist tööd vaja Mm, teha eriti tagasilükkamise operatsioonide mm, käigus ja kindlasti neid kaebusi esitatakse rohkem. ja meil on vaja tõesti toimivat mehhanismi, mis ühest, ühest küljest võimaldab neil oma tööd teha, aga teisest küljest äh, tekib ka mehhanism äh, kaebuste menetlemiseks. aitäh. Budil Valero. Budil Valero, palun. aitäh. me oleme saanud need muudatusettepanekud ja nagu te aru saate, me ei ole suutnud neid kõiki veel läbi vaadata. mulle teeb muret see, et see on küsimus, millele lähenetakse erinevates riikides erinevalt, jah, meil on loomulikult põhiväärtused, mis on ühised, aga nende ühiste väärtuste ellurakendamine on vägagi erinev. Äh, näiteks laste koha pealt äh, on mõnikord äh, tõesti probleeme, neid koheldakse erinevates riikides erinevalt. nii et, et ma arvan, et meil oleks vaja, et me siin fraktsioonis ja et me variraportööridega asja arutades sellest kõigest tõesti räägiksime üks asi on aga see, mida tahaksin rõhutada, et veel kord, see on lapsed ja ka loomulikult naised, aitäh! Thank you, chair um.... aitäh! kõigepealt tahaksin tänada kaasraportööre ja teisi variraportööre, kes on äh, panustanud selle teema edasiarendamisse, sest äh, tõesti huvi on väga suur ja need ettepanekud on välja pakutud ja meie sotsiaaldemokraatidena leiame, et, et need aitavad paremini kaitsta haavatavate isikute põhiõigusi, samuti nagu Euroopa vastava agentuuri mainet. ma keskenduksin kahele peamisele ettepanekule, mille tegin meie fraktsiooni nimel ja tahaksin neid täna siin puudutada, muudatusettepanekud, mis meie tegime, äh, esitati just selles raamistikus ja näiteks äh, seal nähakse ette raport äh, nende kaebuste kohta ja samuti jätkumeetmed, mis järgnevad nendele kaebustele ja tahaksin rõhutada, et tegemist ei ole katsega kedagi häbistada, vaid äh, tuleb äh, paika panna, kus on kitsaskohad, äh, mis Euroopa Liidul tuleb ületada, me peame ähm, aru saama, mm, kus on need kitsaskohad, kus rikutakse inimõigusi ja samuti looma Mm, piisavad tingimused, et personal saaks äh, nendest kitsaskohtadest üle saada, ma arvan, et tuleb ka olemasolevaid äh, vahendeid paremini ära kasutada selleks, et äh, see probleem lahendada ja seetõttu ma ise ja ka minu kolleegid minu fraktsioonist oleme välja pakkunud muudatusettepanekuid, mis hõlmavad mm, täiendavaid agentuure nagu Euroopa Põhiõiguste Agentuur ja Euroopa pagulaste toetusbüroo nende meetmetega saame tagada parimad praktikad, mis aitavad kaitsta põhiõigusi äh, kõikide inimeste puhul, eriti silmas pidades äh, haavatavaid gruppe, nagu näiteks saatjate alaealised, need kaks äh, ettepanekut pärinevad minult ja minu kolleegidelt, seal on, lisaks nendele on see, et me peame praeguses raamistikus, kus rändevood suurenevad, neid arenguid arvesse võtma ja samuti äh, vaatama üle Frontexi vastutusvaldkonna ja samuti tahaksin äh, tänada oma kolleege äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioonist äh, ja liibe kolleege toetuse ja nende huvi ülesnäitamise eest, aitäh! ja siis ka kogu ülejäänud maailma. ja nüüd saab sõna Eleonora Eevi. aitäh! ka mina tahaksin tänada raportööre nende tehtud töö eest. ma tahaksin juhtida tähelepanu sadadele teemadele, mis meie muudatusettepanekute aluseks olid, kõigepealt Frontex on Euroopa tasandi agentuur ja seda arvesse võttes kõik äh, Frontexi töötajad, äh, liikmesriikide töötajad, äh, kes kasutavad Frontexi vormiriietust, nad kõik peavad austama põhiõiguste hartat, see on äh, aluspõhimõte, millega tagatakse Euroopa Liidu usaldusväärsus ja usutavus, samuti rõhutaksin vajadust äh, sõltumatu menetluse järele ja selle tagamiseks äh, pakume välja ekspertide kogu, kes tegeleks nende vahejuhtumitega, nad tegeleksid sellega sõltumatult, äh, sest et kirjeldused võivad erineda ja kõik äh, kaebused, mis esitatakse, väärivad tähelepanu ja need tuleb äh, ähm, formaal-, kui need formaalsetest nõuetest on kinni peetud, lugeda vastuvõetavateks, ehk siis me tahaksime selle protsessi veelgi sõltumatumaks muuta kui jutt on ametnikest, Frontexi töötajatest või liikmesriikide töötajatest, kes on lähetatud Frontexi, kui nad tunnistatakse süüdi, siis tuleb nad kõrvaldada kõikidest Frontexi tegevustest, oleme samuti lisanud punkti, mille kohaselt peaks olema võimalik otsus edasi kaevata ja vahejuhtumitest teada anda kolmandate riik, kolmandate isikute poolt, näiteks äh, vabaühenduste poolt. Äh, me oleme nõus äh, muudatusettepanekutega, millega pakutakse välja mehhanism ähm, vahejuhtumitest teavitamiseks ja me tahame, et oleks piisavalt statistikat, peab olema võimalik analüüsida, milliseid kaebusi esitatakse, sest see tooks välja äh, trendid liikmesriikides ja samuti see info tuleb äh, liikmesriikides avaldada, nagu ka liikmesriikides, kes osalevad Frontexi tegevuses. aitäh, proua Kuneva, järgmisena palun. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ευρώπη και η ηγεσία της είναι... Aitäh E, Euroopa e, ja Euroopa juhid on vastutavad nende tragöödiate eest, mis Vahemerel toimuvad ning üks põhjus, miks Euroopa vastutav on, on seotud ka Frontexiga. E, Frontex on esimene tara, mis Euroopa üleüldse on püstit-, püstitatud, enne kui Euroopas muid tarasid püstitama hakati. Frontex on alati olnud see organisatsioon, mis Eh, sunnib eh, pagulasi otsima ohtlikke viise Euroopasse pääsemise. Frontex on otseselt ja kaudselt vastutav eh, sadade hukkunud pagulaste eest. Ah, niisiis tuleb Frontexilt nõuda, et ta kaitseks pagulaste õigusi, aga just nimelt neid õigusi Frontex ise rikub. pagulaste õigused, sisserändajate õigused Äh, leiavad pidevat rikkumist äh, ning äh, meil on vaja sõltumatut ametkonda, mis on, mis tõel-, tõeliselt tegutseb sõltumatult kas ÜRO egiidi all või mõne teiste inimõiguste organisatsiooni all ja otsustab, kas neid pagulasi tohib tagasi saada või ei. see on ainus, mida me nende sadade tuhandete inimeste heaks teha saame ja me peame esitama kaebuse ka sadade tuhande, sadade pagulaste surmajuhtudega, kes on surma saanud, näiteks Lesbose saarel on meil tohutult palju eh, pagulasi, et inimesed ei saa seal enam normaalselt liikuda, aga eh, ning me ei saa eh, nõuda hundilt, et see lammaste eest hoolitseks ja ka Frontex just selline hunt on, aitäh. jah Χαίρομαι πάρα πολύ. Um, now I would like to give the floor. Angelika Liinar, äh, aitäh! ka mina tahaksin veel kord tänada raportööre tehtud töö eest, kahjuks äh, mul ei olnud võimalik äh, läbi vaadata kõiki muudatusettepanekuid, need jõudsid äh, liiga hilja kohale, aga me kindlasti analüüsime neid väga põhjalikult, aga ta, tahaksin rõhutada paari aspekti. kõigepealt seda, et see mehhanism peaks olema selge mõlemale poolele, nii Frontexi ametnikele kui potentsiaalsetele ohvritele. tekstist peaks selgelt välja tulema, kes pea, peaks saama kasutada seda mehi-, mehhanismi ja miks, eriti sisserändajad ja varjupaigataotlejad, ohustatud rühmad nagu äh, Ähm, naised ja saatjata alaealised äh, on äh, rikkumistele altid, aga see instrument ei ole õige vahend selleks, et tegeleda kõikide nende kaebustega, see peab selgeks saama. ohver raiskab oma aega, kui teda ei saadeta õigete ametiasutuste poole, kui sellest ei hoolitseta. tahaksin samuti üritada vältida seda, et põhiõiguste ametnikud saaksid äh, loetamatuid äh, kaebusi, kahjuks meie ressursid on piiratud ja aeg on piiratud ja nagu näiteks Holland ja Ungari meile meelde tuletavad, meil on vaja tõhusat äh, instrumenti, mis hakkaks kehtima võimalikult peatselt. aitäh! kas on veel keegi, kes sooviks sõna saada? sellisel juhul annan uuesti sõna kaasraportööridele ja nüüd äh, jälle esim-, esimesena Ska Keller, palun. aitäh! mul ei ole kuigi palju lisada, sest nüüd tuleb äh, saavutada kompromissid, äh, läbi töötada muudatusettepanekud, ma loodan, et kõik saavad osaleda avariraportööride kohtumisel. Roberta, kas teil on midagi lisada? tahtsin veel kord kõiki tänada koostöö eest ja loodetavasti suudame võimalikult laia konsensuse saavutada, et äh, see raport äh, tõesti mm, kõiki rahuldaks. suurepärane, saame selle teemaga lõpetada ja järgmine ühiskohtumine toimub esmaspäeval kell kuus. väga hästi. ja ärge unustage siis kaasa võtta oma hääletuskaarte. tänaseks kõik ja kohtumiseni esmaspäeval